mul on nüüd üks äh, teadaanne teha, lähtudes ähm, kodukorra reeglist sada üheksakümmend kaheksa on esimeste konverents saanud kahesaja kaheksakümne kolme liikme äh, taotluse sa-, paika panna uurimiskooni-, komisjon seoses äh, heitmetega autosektori, autotööstuse valdkonnas see, kuna see on vastavalt reeglitele esitatud enam kui neljandikult parlamendi liikmetest, siis see otsus äh, algatada uurimiskomisjon, selle volitused, äh, selle koosseis äh, ja kestus. ettepanek, mis puudutab otsust, B kaheksa üks neli kaks neli murd kaks tuhat viisteist on kättesaadav parlamendi kodulehel. seega kodu, koda hääletab seda ettepanekut homme hääletuste alguses. muudatuse ettepanekud ähm, esimeste konverentsile seoses ähm, äh, selle koosseisuga äh, äh, on võimalik teha kuni kella kaheksani täna õhtul koda hääletab ähm, äh, nimetuste üle üheksateistkümnendal jaanuaril. aitäh! ja nüüd äh, on meil ees avaldus veel kord. ja aitäh, ma kuulasin teie teadaannet, juhataja. meil on see ettepanek mille kohta on võimalik muudatusi teha ainult täna õhtul kella kaheksani, see on tõesti väga vähe aega, vähem kui üks tund. ja minu arvates ei ole see demokraatlik, see ei ole tõesti õige menetlus parlamendis, meil on vaja piisavalt aega. kui te ütlete, et me peame konkreetseid ettepanekuid tegema ühe tunni jooksul, kui me ei saagi üldse kokku tulla, siis ei ole see korrektne. jah, meil ei ole selles küsimuses võimalik arutelu pidada, te teate, millised on äh, reeglid ja see, selle otsuse tegi äh, esimeste konverents, kes pani paika ka ajakava äh, muudatusettepanekute osas. ja selle otsuse osas võime me lihtsalt selle otsuse teadmiseks võtta ja sellega on see arutelu lõppenud nüüd lähme edasi komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Daytoni rahulepingu kahekümnenda aastapäeva osas. ja ma annan sõna härra Schmidtile